Αγαπητοί συνάδελφοι, η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι προτεραιότητες του Κοινοβουλίου... Ja nüüd on meil ette nähtud komisjoni ja nõukogu esindajate avaldused parlamendi prioriteetide osas ÜRO inimõiguste nõukogu istungjärgul ja kõigepealt saab nõukogu esindaja sõna anname kõigepealt äh, paar minutit aega teile, et saaksite kohad vahetada. Δύο λεπτά.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 Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις Συμβουλίου. Ma kordan, et äh, nüüd tulevad komisjoni ja nõukogu avaldused vastavalt päevakorrale. Ja see puudutab parlamendi prioriteete ÜRO inimõiguste nõukogu istungjärgul, mis toimub Genfis 1. kuni 26. märtsini. Ja nüüd saab sõna härra äh, <clears throat> Lopes Garrido. Gracias, señor presidente suur tänu, president. Euroopa Liit valmistab, valmistub praegu Genfis toimuvaks inimõiguste nõukogu istungiks. seal arutatakse inimõiguste küsimuste üle, üle maailma ja rahvusvaheline üldsus üritab inimõiguste olukorda maailmas parandada. mõlemad on äh, äh, siis põhimõtteliselt iseloomujoonud, iseloomujoonud inimõiguste nõukogus toimuvatel aruteludel. nõukogu, äh, meie nõukogu võtab Äh, inimõiguste alaseid väljakutseid väga tõsiselt. valmistudes äh, Inimõiguste Nõukogu istungiks. me oleme sellesse töösse kaasanud äh, Hispaania asepeaministri ja loomulikult töötab nõukogu president ka selle konverentsi ettevalmistamise nimel enne kolmeteistkümnendat istungjärku. Euroopa öö, nõukogu eesistuja on sellesse töösse tõsiselt kaasatud, me kavatseme kaitsta Euroopa Liidu positsiooni küsimustes, mis paljude meie liikmesriikide jaoks on eriti olulised. peale liikmesriikide omaalgatuste esitab ka Euroopa Liit oma resolutsiooni projektid me arvame, et nõukogul peab, peavad olema vajalikud instrumendid kaitsmaks inimõigusi, reageerimaks äh, inimõiguste tõsistele rikkumistele. selleks aga on erinevate riikide jaoks tarvis spetsiifilisi mandaate, nagu näiteks Birma või Põhja-Korea jaoks meil on tarvis resolutsioone äh, üksikküsimustes, mis annaks meile äh, Euro-, ÜRO-le mandaadi tegutseda, nagu näiteks Kongo Demokraatliku Vabariigi puhul. sellega tegeleb siis ÜRO Inimõiguste Nõukogu ning me peame äh, tagama, et see nõukogu säilitab ka oma usaldusväärsuse. paar punkti, mis seal istungjärgul on päevakorras, korras on arutlusel ka täna pärastlõunal siin. näiteks äh, Gaza olukord ja Goldstone'i raport. sellest räägime me veel ju hiljem ja Euroopa Liit arvab, et äh, see resolutsioon annab meile tõsise aluse edasiseks tööks, me arvame, et tuleb läbi viia tõsiseid juurdlusi, selgitamaks välja inimõiguste äh, rikkumised, humanitaarõiguse ja ja humanitaarõiguse rikkumised. lõpetuseks äh, nõukogu ja selle töö reform. seda tööd viib, äh, see vii-, see töö toimub peamiselt kahe tuhande üheksa, üheteistkümnendal aastal ja see võimaldab meil Euroopa Liidul paika panna selge strateegia osalemaks aktiivselt äh, inimõiguste kaitses ja respekteerimises. igatahes on selge, et Euroopa Liit nagu alati kavatseb ka edaspidi kaitsta põg-, ÜRO põgenike äh, kõrge äh, voliniku iseseisvust, me kavatseme tagada tõhusa Inimõiguste Nõukogu töö ja me peame tagama, et ÜRO suudab reageerida kiiresti inimõiguste rikkumistele. ja et Inimõiguste Nõukogu suudaks iga riigi puhul, kus inimõigusi rikutakse, ka selle riigi puhul samm, vajalikke samme astuda. Euroopa Liit peab toetama ÜRO-d inimõiguste kaitsel üle maailma kõik see on äh, osaks Euroopa Liidu välistegevusest. ja loodetavasti meie, meie töö meie kõrgesindaja juhtimisel saab olema tugevam ja nähtavam ka maailmas. Äh, kui me äh, üritame kaitsta ka ÜRO Inimõiguste Nõukogu positsioon, me soovime, et nõukogu oleks tulevikus tugevam ja läbipaistvam oluline on siin just see üleminekuperiood ja nagu ma ütlesin, Euroopa Liit ja nõukogu ja meie, meie eesistujana kavatseme anda oma parima, aitamaks kaasa inimõiguste nõukogu tööle inimõiguste kaitsel üle maailma, suur tänu! suur tänu! soovitan ka, soovin ka teid tervitada selle kohal, et te olete siin esimest korda parlamendis, proua Georgieva. soovin teile eh, palju edu teie töös ja siis komisjoni nimel saab sõna proua Georgieva. Uh, warm... suur tänu selle sooja vastuvõtu eest. ma olen esimest korda siin arutamas teiega inimõiguste küsimusi. see puudutab ka minu portfellit. härra president, austatud parlamendiliikmed, Euroopa Komisjon toetab eesistujamaa Hispaania seisukohti ja tahaksin veel täiendavaid märkusi te teha sellele, mis puudutab eelseisva Inimõiguste Nõukogu prioriteete. kõigepealt temaatilised küsimused, Euroopa Liit ja Ladina-Ameerika riikide grupp töötavad praegu välja sätteid lapse õiguse kaitseks, mille põhirõhk on võitlus lastevastase seksuaalvägivalla vastu. me oleme täheldanud, et konfliktitsoonides on laste valla, vastane vägivald suurenenud ja arvestades seda, vastavalt Euroopa humanitaarabi põhimõtetele, tahab seda ka kajastada. Euroopa Liit osaleb aktiivselt ka puuetega inimeste paneeli töös, see puudutab nii Euroopa Liidu sisepoliitikat, kuna me äh, oleme varsti valmis al-, ühinema ka ühe, ÜRO puuetega inimeste konventsiooniga. meie tegevus on seoses milleeniumi eesmärkide saavutamisega ning äh, me tahame ka tähelepanu pöörata kodust lahkus sunni, lahkuma sunnitud inimestele, keda ei käsitle muide rahvusvahelised põgenikekonventsioonid. ja teiseks tahaksin öelda, et Euroopa Liit toetas ka üldist perioodilist inimõiguste läbivaatamist. see otsus tehti detsembris. siis saavad liikmesriigid ka avalikustada oma plaane, kuidas nad inimõiguste olukorda parandada soovivad. ja arvestades rahvusvahelist abi nende kohustuste täitmisel, jätkab Euroopa Komisjon diskussioone partneritega selleks, et äh, nende läbivaatamiste soovitusi ellu viia. nii nagu ka eesistuja oma rõhutas, sõltub selle protsessi tulemus eelkõige Euroopa Liidu avatusest, Euroopa Liidu liikmesriikide avatusest ja poliitika läbipaistvusest, sest me saame ainult juhtida siis, kui me ise eeskujuks oleme teistele. tänan. suur tänu. ja nüüd saavad sõna fraktsioonide nimel kõnelejad. kõigepealt proua Andrekiene, kaheks minutiks. suur tänu, president, proua volinik, minister. ma tervitan asjaolu, et Euroopa Parlament kavatseb vastu võtta resolutsiooni ÜRO Inimõiguste Nõukogu tulevase istungjärgu kohta. ma tervitan ka asjaolu, et Euroopa Parlament saadab oma delegatsiooni sinna nõukokku. sest me, me, meie öö, soovitused öö, öö, inimõiguste nõukogule puudutab tavaliselt selle nõukogu töö tugevdamist ja Euroopa Liidu positsiooni tugevdamist öö toimuvad ka tõsised kohtumised äh, valitsuste ministritega ja, ja ka, seda ka küsimustes, mida juba mainiti, nagu näiteks ülemaailmne majanduskriis või inimõiguste olukord üle maailma. me tervitame asjaolu, et meie Ameerika partnerid on samuti kaasatud Inimõiguste Nõukogu töösse, aga tuleb murega nentida, et mõningad riigid soovivad äh, tervet seda protsessi peatada ja õõnestada Inimõiguste Nõukogu tööd Iraan on teatanud, et nad äh, kavatsevad kandideerida äh, kohale seal nõukogus. oleks vägagi kahetsusväärne, kui Iraan sinna valitaks, sest see suurendaks veelgi äh, probleemse inimõiguste olukorraga riikide arvu seal nõukogus. inimõiguste nõukogus on oht siis muutuda mõttetuks ja ebatõhusaks, nagu selle eelkäija inimõiguste äh, komisjon oli. seetõttu peaks me andma oma parima, äh, kaitsmaks inimõiguste nõukogu autoriteeti. suur tänu ja nüüd härra Howard kaheks minutiks. suur tänu, härra president. tervitan Euroopa Parlamendi tegevist, tegevust äh, sügisel tegime lobitööd, et inimõiguste eh, prioriteetsust suurendada ÜRO raames, mitte ainult dialoogi pidades, aga samuti ka koostööd tehes kolmandate riikidega, mis on osa Euroopa Liidu ühistest eh, jõupingutustest, tõstmaks inimõiguste tähtsust üle maailma. ma olen rahul sellega, et Euroopa Parlament on selle protsessi esirinnas ja me kavatseme ka resolutsiooni selle kohta välja anda. inimõiguste nõukogu on eh, ÜRO-s liiga politiseeritud ja tahaksin rääkida sinna eh, Genfis ja ÜRO-s uhketes autodes kogunenud eh, delegaate delegaate, kes räägivad küll Sri Lanka äh, kodanike abistamisest, aga me, me peame inimõigusi kaitsma nendes riikides. me peame valmis olema igal pool inimõigusi kaitsma. ma nõustun ka sellega, et paljud põhimõtted, mida siin kajastas ka eesistujamaa äh, ja nii nagu proua Andrikene ütles, võiksid saada otsustavaks löögiks sellele inimõiguste nõukogule. kõige raskem proovikivi inimõiguste alal on mis tahes rahvale see, kui soo-, teda süüdistatakse inimõiguste rikkumises ja seetõttu mul on hea meel, et Euroopa Liit ja USA ja organisatsioon, kes tulevad veebruaris kokku eh, Genfis, eh, tõstatavad ka eh, salajaste vanglate küsimuse. me peame olema alati avatud, kui me soovime, et teisedki oleksid avatud niisugustes küsimustes. tänan, suur tänu ja nüüd proua Ojuland. aitäh, härra eesistuja, lugupeetud komisjoni ja eesistujariigi esindajad. me soovime eh, euroopa liberaalide ja demokraatide fraktsiooni poolt seda et euroopa liit oleks nähtav eelseisval üro inimõiguste nõukogu 13 istungjärgul. olles selle resolutsiooni kaasautor soovin ma tähelepanu juhtida just eriti resolutsiooni punktidele 9 ja 13 kus käsitletakse iraaniga seonduvat. meile euroopa liberaalidele ja demokraatidele on vastuvõetamatu et üro inimõiguste nõukogu on suutmatu et mitte öelda soovimatu reageerimaks vajaliku kiirusega inimõiguste kriisidele afganistanis guineas conakry's iraanis jeemenis ja iraagis kõiki maailma riike ühendava organisatsiooni inimõiguste nõukogu kohustus on pidevalt jälgida inimõiguste olukorda kõigi liikmesriikide territooriumil ja viivitamatult reageerida olukorra halvenemisele. senine loid käitumine annab selgelt märku organisatsiooni nõrkusest ja võimetusest endale võetud kohustusi adekvaatselt täita organisatsiooni nõrkust võib ilmestada ka see et iraani kandideerimine 1 aasta mais toimuval üro inimõiguste nõukogu valimistel on päris kentsakas. väljas mõte sellest on absurdne arvestades iraani teokraatliku režiimi abituid püüdeid suruda maha kogu riiki haaranud rahvarahutused kasutades repressiivaparaati ainuüksi mille toimimise võimalikkus on etteheiteks tervele rahvusvahelisele kogukonnale. me austame iraani rahva valikuid ja meie kriitika eesmärk on saavutada iraani rahvale parem tulevik. me pöördume euroopa liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresidendi poole nõudega võtta antud küsimuses resoluutne seisukoht ja avaldada ürole tugevat survet. Aitäh! Äh, nüüd proua Haudala ja härra Tänok. suur tänu, härra president, Euroopa Liidul on tohutud võimalused siin tugevdada rahvusvahelise kogukonna tegevust inimõiguste alal. nii nõukogu kui ka komisjon saavad oma panuse anda sellesse ja seetõttu tahaksin, et Euroopa Liit rõhutaks järgmist. Goldstone'i raportis, mis puudutab Gaza konflikti, äh, rikud, äh, räägib ka, räägitakse ka rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumisest ja meie tahaksime kuulda, milline on liikmesriikide seisukoht niisuguse väga olulise raporti suhtes. kes vastutab selle eest, et need, kes rahvusvahelist humanitaarõigust rikkusid, tuuakse ka kohtu ette. nii nagu härra Howitt ütles, need küsimused tuleb lahendada. Euroopa peab palju rohkem ära tegema selleks, et niisuguseid tegevusi ära hoida, et vangide väärkohtlemist samuti ära hoida Euroopa Liidu liikmesriigid on isegi olnud sarnastes, ähm, sarnases käitumises süüdi. seega praegu on tekkinud võimalus tugevdada rahvusvahelist kriminaalkohust ja me peame olema jõulistel seisukohtadel, et see seoks, teoks saaks. suur tänu! härra president, et ÜRO Inimõiguste Nõukogul on kindlasti kiiduväärsed äh, eesmärgid, kuid teatud liikmed selles on teda kompromiteerinud. näiteks Kuuba, Hiina, Pakistan, Saudi Araabia, Nicaragua ja Gabon. Iraan on muidugi potentsiaalne kandidaat ka. muidugi seetõttu ei ole ähm, sellel äh, ÜRO organil moraalset ülekaalu või autoriteeti äh, muidugi võib tegeleda toiduohutuse ja laste õigustega, aga väga sageli on ÜRO isegi põl-, põlglikult inimõigustesse suhtunud. selles raportis toonitatakse õigelt, et kolmeteistkümnes istung toimub väga tõsises olukorras, Guinea, Conakry, äh, Jeemen, Afganistan, samuti viidatakse siin CIA äh, või LKA e, e, erilendudele me, see puudutab meie Ameerika äh, Ameerika liitlasi, kes pea, äh, ikka arvavad, et nemad meie julgeoleku eest vastutavad Euroopas. proua Sinclair, üks minut. komisjon soovib küll kaitsta vägagi meie inimõigusi, teame meie, britid juba kolmeteistkümnendast sajandist, milline on meie olukord. Lissaboni äh, leping on vastuolus juba Magna hartaga ja komisjon tundub pigem süüdistavat kõiki teisi selle asemel ja, ja neile pidevalt nõu anda, aga komisjon peaks olema enesekriitilisem, minu arvates on irooniline see, et kuigi Euroopa Liit toetab Kashmiri inimeste õigusi, ei äh, aidata endiselt korraldada seal iseseisvuse referendumit, mida ÜRO neile lubas neljakümne seitsmendal aastal. ja komisjon üritab ka pädevusi ära võtta oma äh, enda liikmesriikidelt äh, olulistes poliitikavaldkondades ja seda läbi Lissaboni lepingu. sellega ma jõuan ma referendumi juurde, mida lubati Briti valijatele ja mis pole senini toimunud. seetõttu, härra president minu valijad soovivad samuti iseseisvusreferendumit, nagu ka Kashmiri inimesed. härra Salafranco, kaks minutit. suur aitäh, president, praegu on meil suurepärane võimalus äh, rääkida veel kord inimõiguste jagamatusest ja ülemaailmsusest. Äh, see resolutsioon on suurepärane võimalus seda kõike teha. Euroopa Parlament äh, on Äh, väljendanud oma seisukohta selles küsimuses juba mitmes raportis ja resolutsioonis, mida me viimasel ajal oleme vastu võetud, näiteks kas või Iraani teemaline resolutsioon. mõned kolleegid on viidanud siin paradoksile, et äh, need riigid, kus äh, inimõiguste olukord on äärmiselt vilets, langetavad otsuseid inimõiguste üle, nagu näiteks Iraan ma arvan, et äh, see ÜRO organ muutub tegevusvõimetuks, kui seal on sellised riigid ning äh, tal ei ole enam mitte mingisugust moraalset või poliitilist legitiimsust inimõiguste rikkumist hukka mõista. Äh, härra president, me oleme arutanud seda, et tuleks mõned, mõned liikmed sellest organisatsioonist välja heita ma, me rääkisime Kuubast, täna suri üks äh, tuntud Kuuba poliitvang, äh, kes oli näljastreigil pärast seda, kui teda oli ebainimlikult ja täiesti põhjendamatult vangistatud. inimõiguste äh, komisjoni esimees Kuubast, Vichada Sanchez, kes on Sotsiaaldemokraatide erakonnale väga lähedane, ütles, et tegemist oli surmajuhtumiga, mida oleks saanud vältida ning tema arvates on tegemist mõrvaga, millele on lihtsalt lihtsalt püütud legitiimset äh, ilmet anda äh, me teame, milline on äh, nõukogu eesistuja seisukoht, aga volinik, kas te, teile tundub, et eetilistest kaalutlustest lähtudes me saame tõesti toetada sellist asja nagu härra Zapata surm? kas te tõesti leiate, et me peaksime tõhustama oma suhteid Kuubaga, aitäh? järgmisena saab sõna härra Pruudi ning äh, ma tervitaksin siin ka peapiiskop Ortegat, kes on saalis. Äh, ta esindab Portugali senatit. tere tulemast meie hulka δράτω με τις ευκαιρίες για να εκφράσω την αλληλεγγύη ja nüüd äh, tahaksin ma äh, avaldada ka kaastunnet Portugali rahvale üldiselt ja Madeira elanikele.